All right uh,, welcome every. tere tulemast kõigile. teen lühikese sissejuhatuse selle kohta, mida me täna tegelikult siin tegemas oleme. nagu te teate, siis kahekümne seitsmendal oktoobril teavitas president Barroso teatud muudatustest kahe voliniku portfellides volinikud, kelle töö langeb meie komisjoni pädevusse, volinikud Rehn ja Šemeta Äh, volinik äh, Re-, Reenile anti pädevus juurde, temast sai asepresident ning tal on ka teatud uued rollid, lisatööinstrumendid, need on seotud, mis äh, on seotud Euroopa, europiirkonna tippkohtumistega, majandusjuhtimisega ning komisjoni nägu on ta ka europiirkonna välisesindamisel Äh, ülejäänud puudutan siis hiljem. nii et mida me praegu peame tegema vastavalt äh, sada kuus kuus äh, reeglile kodukorras, see on seotud lisaga kakskümmend seitse kaks C, et me kutsume volinikud vastava komisjoni ette, enne kui nad oma uued ülesanded käsile võtavad, seetõttu oleme me ta siia kutsunud, sellepärast see kuulamine on ja mingit muud menetluslikku sammu ette nähtud ei ole. Äh, arvestades neid huvitavaid äh, teadaandeid, mis on tulnud komisjonilt täna, siis äh, anname Ollile kakskümmend minutit ettekandeks. ilmselt on seal ka teatavad huvitavad dokumendid ja siis teeme küsimuste ja vastuste vooru. meil on tegelikult väga tihe programm, üks minut küsimusteks, kaks minutit vastusteks Äh, eeldan, et küsimused ehk kattuvad veidi ja seetõttu teen ettepaneku kohe alguses äh, võtta küsimused kolmestes gruppides, kolm küsimust ja siis kuus minutit äh, kollektiivseks vastuseks, mis loodetavasti on paremini hallatav kui see, et me tekitame sellise kiire, tiheda küsimuste-vastuste tööprogrammi. kui inimesed ajast üle lähevad, siis lõppkokkuvõttes on meil väga vähe aega selleks ja hilisemad kõnelejad peavad selle tagajärgedega tegelema ja seetõttu ja ma pean ka arvet fraktsioonide järgi, nii et üks fraktsioon ei hakkaks teist karistama. ja nüüd annan sõna volinikule. aitäh, Sharon! proua esimees, austatud parlamendiliikmed, daamid ja härrad! esiteks soovin teid tänada selle kutse eest siia, et Äh, arutada täna teiega siin olulisi teemasid. ametlik äh, põhjus selleks arvamuste vahetuseks on anda teile võimalus küsida mult küsimusi hiljutiste muudatuste kohta, mis on aset leidnud minu portfelliga. nagu Sharon selgitas, hea meelega olen valmis selleks ning olen valmis ka vastama teie konkreetsetele küsimustele sel teemal samal ajal tahan kasutada seda võimalust, et rääkida ka komisjoni äh, visioonist selle kohta, kuidas tulla välja finants- ja majanduskriisist, mis on üha rohkem ka sotsiaalkriis ja mis hetkel Euroopas möllab. tahan ka rääkida milline strateegia meil on selle visiooni saavutamiseks, selleks et äh, Euroopa saada tagasi äh, jätkusuutliku majanduskasvu ning töökohtade loomise rajale. see oli ka komisjoni äh, tänaste otsuste peamine sisu ja mul on hea meel neid teile esitleda ning välja tuua ka nende põhilise sisu. nüüd lühidalt minu roll asepresidendina mis puudutab majandus, sotsiaal, majandusküsimusi ning eurot. Äh, paar selgitust. kui ma räägin äh, asepresidendist äh, kolmandas isikus, siis see ei ole millegi, sellepärast, et mul on suurushullustus, vaid sellepärast, et ma viitan asepresidendile kui institutsioonile, mitte aga iseendale kui inimesele, sest et me räägime siin institutsioonilisest reformist. kui president Barroso teile teatas, et ta määrab mind asepresidendiks, siis ütles ta, et sellel on reaalne aspekt selles mõttes, et pädevused kasvavad, aga sellel on ka sümboolne aspekt nüüd keskendun ma nendele suuremale, sellele suuremale vastutusele, mis tuleb äh, selle ametliku määramisega komisjoni sees, mis puudutab mitmeid poliitikavaldkondi muuhulgas on seal äh, ametlikud hoiatused liikmesriikidele äh, stabiilsuse ja kasvupakti ennetava äh, ja seal on soovitused nõukogule, mis puudutavad sanktsioone vastavalt uuele verivärskele kuuese paketi seadusandlusele ning seal on ka komisjoni suurenenud järelevalve, mis puudutab euro alariike eh, vastavalt euroala finantsabiprogrammile või siis eh, selliseid euroala riike, millel on risk eh, sattuda finantsilisse ebastabiilsusesse ja seetõttu on vaja, et euroala tervikuna midagi ette võtaks. see pädev, pädevuste kasv näitab, et nendes valdkondades asepresident, kes vastab majandus-rahandusküsimuste ning euro eest, võib tulevikus äh, kokkuleppel komisjoni presidendiga vastu võtta otsuseid kogu komisjoni nimel. see annab äh, märkimisväärse autonoomia asepresidendile ja võimaldab tal äh, tagada neutraalse ning kõrgekvaliteedilise analüüsi, mis oleks aluseks komisjoni poliitika otsustele nii et äh, siin on selge eristus äh, majandusanalüüsi äh, vahel, mis on otsuste aluseks, kus asepresidendil on väga märkimisväärne autonoomia ja teisest küljest siis poliitikaotsused, mida komisjon kolleegiumina vastu võtab. see samasugune Eurostati pädevuse andmine volinik allkirjas Šemetale samuti tähendab seda, et eristatakse seda vastutust, mis on statistiliste andmete eh, kogumise ning eh, selle andme, nende andmete analüüsi vahel, mis on minu vastutusalas. tahan kasutada seda võimalust tänada Eurostati suurepärase koostöö eest ning kõrgekvaliteedilise töö eest ja ma tõesti jään igatsema taga seda osa oma endisest portfellist. samas äh, otsustati seda vastavalt sellele, et nõust, nõuti seda, et Eurostat äh, oleks vähemalt äh, ka formaalselt sõltumatu, kuigi praktikas selle aspektiga kunagi mingeid probleeme olnud ei ole. paar tundi tagasi võttis komisjon vastu oma kasvu ja valitsemise paketi. paketi aluseks on kindlalt äh, Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegiline lähenemine, mida teie olete toetanud, mille üle te olete arutanud, raporteid teinud ning resolutsioone koostanud ja mis äh, moodustab äh, Euroopa Liidu üldise strateegia selleks, et saavutada jätkusuutlik kasv ning töökohtade loomine ametisse kinnitamise kuulamisel kaks aastat tagasi eh, rõhutasin, eh, kuivõrd pühendunud ma olen sotsiaalsele ning konkurentsivõimelisele turumajandusele, mis eh, suudaks toota jätkusuutlikku sotsiaalset heaolu ning ütlesin ka välja, mida minu arvates meie kodanikud meist ootavad, väljavaated tulevikuks, kasv, stabiilsus, töökohad ning majanduslik heaolu. Äh, me teame, et täna on meil väga keerukad ajad ning äh, seetõttu see visioon ei ole täna mitte vähem asjakohane. me peame töötama selle nimel, et äh, suurendada kasvuväljavaateid ja seda niimoodi, et viime läbi struktuurilisi reforme, mitte ainult sellepärast, et makromajandusliku stiimuli võimalused on su-, suuresti ennast ammendanud, sest et riigi rahandus igal pool Euroopas on suure pinge all. mõnedes riikides ei ole lihtsalt mitte mingit muud valikut, tuleb vähendada riigivõla koormat, mis on alati koorem, mida peab maksma järgmine põlvkond. ja see ohustab ka usaldust ning meie liikmesriikide kasvu äh, väljavaateid seetõttu reformide hulgas, mis on kõige olulisemad, on need, mis tõstavad tootlikkust ning meie võimekust äh, kohanduda. Äh, pikas perspektiivis sõltub äh, tootlikkus väga hästi haritud tööjõust, kriisi sotsiaalsed mõjud ulatuvad juba kaugele ning on mõõdetavad sellega, et töötus kasvab. olen väga mures eriti sellepärast, et noorte töötus on kõrge, sest see on tohutu talendi ning eh, inimheaolu raiskamine, mida Euroopa lihtsalt lubada endale ei saa. kui mina oleksin noor hispaanlane, siis küsiksin ma, miks meil on kahekümneprotsendiline töötus Hispaanias, samal ajal kui Hollandis on see neli protsenti või Austrias viis protsenti mis on siis meie institutsioonide poliitikate tööturu, töö, töötamise probleem, et äh, meie määr on nii kõrge. ja töö, noorte töötus Hispaanias on lausa üle neljakümne protsendi. see rõhutab seda, kuivõrd oluline on, olulised on sellised struktuurireformid äh, paindlikkuse vaimus ning äh, tuleb suurendada meie kodanike tööle võetavust ning see parandab tööhõivet, seega ka sotsiaalset ning inimheaolu Euroopas. ning see peab olema meie töö põhieesmärgiks. see on ka põhjus, miks me julgustame liikmesriike tegema prioriteetseks konkreetsed tegevused, mille eesmärgiks on peamiselt äh, noored inimesed, äh, mis puudutab nende haridust, tööhõivet, koolitust ja see on Eh, töö, mida minu kolleeg Laslo Andor on eh, täna esitlenud osana meie tööhõivepoliitikatest. austatud parlamendiliikmed, eh, lisaks sellele, et taastame majanduskasvu, peab meie strateegia taastama ka rahandusliku ning finantsstabiilsuse, mis hetkel on lagunemas ning ära söömas majanduskasvu aluseid mis puudutab äh, finantsstabiilsust keskpikas perspektiivis, siis see on äärmiselt oluline ning siin on komisjon juba päris palju ära teinud ning äh, jätkab äh, tööd. minu kolleeg Michel Barnier, Barnier on siin juhi rollis. me oleme radikaalselt koos parlamendi ning nõukoguga ümber muutnud järelevalve ja reguleerimisarhitektuuri, mis puudutab Euroopa finantssektorit loomulikult on veel palju teha, aga hetkel peab äh, finantssektor mängima oma majanduslikku ning äh, sotsiaalset rolli, äh, rahastades reaalmajandust, tööhõivet, ettevõtlust, jätkusuutlikku majanduskasvu. samal ajal kuulub finantsstabiilsuse juurde ka küsimus tulemüüridest või sellistest tu-, turvameetmetest, mis puudutavad riigivõlakriisi, selleks, et see kriis ületada, äh, peab meie strateegia seisma kahel jalal. esiteks tuleb, me peame, me paika panema need äh, finantstõkendid selleks, et äh, liikmesriigid suudaksid säilitada oma finantsstaatuse ja me ei tohi eh, lasta laieneda sellele euroalale või Euroopale tervikuna. ja teiseks, eh, koos selle komisjoniga oleme me eh, viinud sisse majandusjuhtimise reformi, mis võimaldaks Euroopas riigivõla jätkusuutlikule tasandile tagasi tuua ning ennetada seda, et sellised kriisid edaspidi aset leiaksid paar sõna esimese märkuse kohta, need finantstõkendid. tean, et äh, ma tean, et äh, parlament on siin seadnud tingimusi finantsabile äh, EFSF ja varsti siis ESM. institutsioonilistest aspektidest ei ole ju saladuseks, et komisjon jagab teie muret valitsuste vaheline lähenemine on võtnud liiga kaua aega ning ei ole olnud piisavalt tõhus ja äh, alles nüüd on mõned meie poolt aasta või poolteist tagasi tehtud ettepanekud saamas reaalsuseks. näiteks äh, viitan siin äh, sellele, mida me peaaegu aasta tagasi jaanuaris ütlesime, et me peame äh, tugevdama EFSF-i äh, laenupädevust ja laiendada selle tegevuste ulatust. Äh, seda peegeldas ainult oktoobri euroala tippkohtumine ja see õiguslik ja tehniline rakendamine peaks järgmisel nädalal teisipäeval eurorühmas teoks saama. ütleksin, et kui me oleksime otsustanud selle koha pealt õigeaegselt aasta tagasi näiteks, siis ei oleks me nii sügavas kriisis täna, kui me kahjuks oleme. senini oleme me tegelenud sellega, et tagada, et ühenduse meetod säilitaks oma rolli ning olles saaks tugevdatud selles Äh, kuidas reformiprogrammi läbi viiakse, nii nagu EFSF ja ESM teda rahastavad. tänane kasvu ja vali-, juhtimise pakett toob teiega uusi, teineni uusi ettepanekuid selleks, et parandada järelevalvet ühenduse meetodi alusel, sest et sinna see ka tegelikult kuulub. ettepanekud peegeldavad asjaolu, et tõhus järelevalve ei, seda ei saa teha äh, valitsustevahelise lähend-, lähenemisega, kus on ühehäälsuse nõue, seetõttu leiab ta ja rõhutab ta, et ainult väga tugevad Euroopa Liidu tasandi institutsioonid ning ühenduse meetod äh, suudavad tagada selle avaliku hüve, mis, mis, mis tuleneb eelarve järelevalvest ning rahandusjärelevalvest. see oleks meie ettepanekute si-, tänaste ettepanekute sisu see loomulikult põhineb sellel kuuesel paketil, mis varsti jõustub. mis puudutab äh, teie komisjoni ja parlamendi muresid üldiselt, äh, mis on seotud ESFS, ESFS äh, tõhususega, usun ma, et oktoobri tippkohtumised, ülemkogu ning euroala tippkohtumine äh, suutsid äh, saavutada olulist edu. meie peamiseks prioriteediks äh, peab olema see, et kiiresti loodaks äh, ning rakendataks ausalt seda, mis on juba kokku lepitud selle koha pealt, mis puudutab ESFF-i, et püsiv ESM välja tuua, et taaskapitaliseerimise kaudu finantssektor tugevdada, et eh, tugevdada eh, laenu andmist ja nii edasi. ennetamine on meie strateegia teine jalg, kui meie esimeseks prioriteediks on tagada see, et mis, mille osas on juba eh, kokku lepitud, seda ka rakendama hakatakse. seda vastutust ma võtan väga tõsiselt kasutan täielikult ära kõik uued kuuesest paketist tulenevad instrumendid seda esimest et-, võimalikust hetkest alates, mis nüüd on ülekinnitust saanud, et see on kolmeteistkümnendal detsembril. me ei saa endale lubada seda, et rikutakse ühiselt kokku lepitud reegleid, me ei saa seda lubada ühegi liikmesriigi puhul enam, sest oleme ainult väga selgelt ja dramaatiliselt näinud, et see leiab aset teiste liikmesriikide arvel, teiste liikmesriikide kodanike arvel meie omavaheline sõltuvus on täna Eurotsoonis niivõrd tugev eh, ja ka igal pool Euroopa Liidus, et me peame kinni pidama reeglitest, mille osas me oleme kokku leppinud omavahel. see on vastavus demokraatliku legitiimsusega, eh, mille on heaks kiitnud kõik liikmesriikide parlamendid. Eh, proua esimees, austatud parlamendiliikmed, osana kuuse paketi kokkuleppest, te ehk mäletate, lubasime me teil, anda teile eh, analüüsi eurovõlakirjade variantide kohta või stabiilsusvõlakirjade variantide kohta. esitlesime rohelist raamatut stabiilsusvõlakirjade eh, variantide kohta täna pärast kolleegiumi otsust, pärast väga tõsist debatti ning ettevalmistusi viimaste nädalate, päevade, tundide, isegi minutite jooksul ja öö, eh, kui äh, kuigi väljavaade stabiilsusvõlakirjad äh, välja anda võimaldaks ehk riigivõlakriisi leevendada, ei ole meil tegelikult ühte sellist äh, imerohtu, mis, millega me kriisist võiksime välja tulla, me peame töötama kõikidel rinnetel ja seetõttu tänased otsused, neid võiks näha nagu kõikehõlmavat paketti, mille peamiseks eesmärgiks on majanduskasv, mille Eh, tuuakse välja konkreetsed ettepanekud, kuidas suurendada jätkusuutlikku majanduskasvu ning töökohtade loomist, samal ajal võtame samme selleks, et eh, tugevdada veel rohkem majanduse juhtimist, eriti Europiirkonnas ning lisaks paralleelselt eh, üritame me tekitada tõsist debatti stabiilsusvõlakirjade teemal. ja nüüd kuulutan viimased paar minutit selleks, et Äh, rääkida stabiilsusvõlakirja variantidest, oleme äh, teinud selle analüüsi ja kaks peamist järeldust siin on, et jah, ühiselt välja antud stabiilsusvõlakirjad äh, ilmselt tooksid endaga kaasa märkimisväärset kasu selles osas, kuidas vähendada ning stabiliseerida liikmesriikide laenukulusid, laenamise kulusid et oleks parem äh, šokile vastupida-, vastupidavus finantssektoris ning äh, paraneb ka turu tõhusus aja jooksul. aga nagu need ühisvõlakirjad, eurovõlakirjad, stabiilsusvõlakirjad äh, vähendaksid eri, eri liikmesriikide turudistsipliini, siis äh, see nende sisseviimine äh, oleks mõttekas ja realistlik ainult sellel tingimusel, et äh, majanduse juhtimine, äh, seda tuleb märkimisväärselt äh, tugevdada koos sellega, et viiakse sisse stabiilsusurekirjad või selle väljavaatega. kuuene pakett on juba väga suur samm selles suunas ning tänased ettepanekud on veel üks samm, aga võimalik, et me peame siit minema veel kaugemale selleks, et võimaldada stabiilsusvõlakirjade turvalise sisseviimise. niisiis, daamid ja härrad, kokkuvõtteks. tänased ettepanekud põhinevad euroala tippkohtumise ülemkogu otsustel põhinevad meie ühisel tööl kuuese paketi kallal, et tugevdada majanduse juhtimist ning annavad äh, tasakaalustatud, aga otsusekindla teekaardi selleks, et äh, oleks meil sisuline majanduse juhtimine, äh, kus on kaasas ka variandid stabiilsuse võlakirjadeks. ja täna siin diskussioonis on komisjonil konkreetne ülesanne, mida te ilmselt jagate, et me peame kaitsma kõigi liikmesriikide, kõigi Euroopa kodanike huvisid ning säilitama agiid, eriti mis puudutab ühisturgu tuleb tagada, et muudatused majanduse juhtimises äh, toimuvad läbipaistvalt, äh, demokraatlikult äh, ja ühenduse meetodil. aitäh! Thank you very much. suur tänu! nagu ma varem juba teatasime, on meil väga tihe ajakavaga, rangelt üks minut küsimuste jaoks ja ma pean järge ja jälgin sest eh, kui eh, esimesed sõnavõtjad eh, ületavad seda ajalimiiti, tähendab, viimased ei saa nii palju aega ja ma suhtun asjasse tõsiselt ja mm, jätan ka volinikule kuus minutit vastamiseks, võtan kolm küsimust ja niimoodi teen ettepaneku alustada. esimesed kolm küsimust. Diogo Fer, Liisa Ferrer ja Silvi Kular Senhor vice-president Olirhen, gostaria de o kompliment-. lugupeetud härra volinik ja komisjoni asepresident, tahan teid õnnitleda uute pädevusvaldkondade puhul. Te olete teinud väga palju selle nimel, et leida lahendus kriisile Euroopas muuhulgas ka läbi stabiilsuse ja kasvupakti. kohe lähengi oma küsimuse juurde. minu küsimus puudutab eurorühma meil on ju olemas Euroopa kasvu- ja stabiilsuspakt, aga tahaks esitada küsimuse stabiilsus puudutava eesmärkide äh, kohta. kas need tõesti ühendavad siis stabiilsuse ja kasvu sel juhul, kui ka eh, liikmesriigid näitavad üles distsipliini? Liisa. Elisa. tere tulemast, härra volinik Te kindlasti teate, et hetkel on nii liikmesriikides kui ka Euroopa Liidu tasemel tegelikult majanduskasv seisma jäänud, aga samal ajal ei räägita üldse tööjõu küsimustest ei kuueosalises paketis ega mujal tehti ka positiivseid otsuseid, kuid hiljem hakati jällegi kahjustama äh, meie usaldusväärsust. kui vaadata konkurentsinäitajaid peale siis palganäitajate ning tööjõukulude näitajate, siis selliseid ei ole üldse olemas, nii et ei ole selliseid ei positiivseid ega negatiivseid lävendeid tekkis küsimus ka liikmesriikide kohtlemise osas. ma tahaksin teada, mida arvate teie Rootsi ministri öeldu kohta, kes väitis, et Prantsusmaa ja Saksamaa ja teised liikmesriigid, kus on eelarvega kõik korras, et nemad peaksid vedama Euroopa Liidu majanduskasvu, sellise avaldusega oleks pidanud tulema välja ka üks Euroopa Komisjoni volinik ja mitte äh, mõni rahandusminister. nüüd äh, Pervanšil on äh, siis nüüd kolmkümmend sekundit vähem aega. Silvi Kular, suur tänu härra volinikule muuhulgas ka aruande eest eurovõlakirjade teemal te pidasite oma lubadustest kinni, kindlasti tuleks töötada välja sel teemal ka roheline raamat, et kõik saaks läbi arutatud. mina tahaksin teada, et kuidas näete te järgmisi nädalaid, ise seadsite ju endale üsna äh, andsite endale üsna vähe aega ja vahepeal ju ka on Euroopa Parlamendil vaja oma arvamus anda, nii et kas te usute, et jaanuari lõpuks või veebruari alguseks on seisukohad juba äh, olemas ja äh, kui te usute, et see võimalik on, siis millele tahate, et me keskenduksime? Commissioner, that's your first three questions. Äh, härra volinik, kas te oleksite nii kena, vastaksite kolmele esimesele küsimusele? tänan, esinaine. ma alustan nendest küsimustest ja aspektidest, äh, mille tõstatas härra Feio kõigepealt eh, eurovõlakirjade kohta. kuidas eh, ühendada distsipliin stabiilsusega? see on igati asjakohane küsimus, igati täpne küsimus, sest avameelselt rääkides kui meil puuduvad äh, piisavalt tugevad äh, tagatised äh, fiskaal- eelarvedistsipliini saavutamiseks, muutuvad eurovõlakirjad rämpsvõlakirjadeks seega selleks, et eurovõlakirjade kasutusele võtmine või stabiilsusvõlakirjade kasutusele võtmine oleks tähenduslik ja mõttekas, me peame paralleelselt tugevdama majanduse juhtimist ja tegema seda usaldusväärselt. ja seetõttu äh, minu tänased ettepanekud, mis lähtuvad artiklil sada kakskümmend kuus, näevad ette ka Euroopa Liidu poolset järelevalvet liikmesriikide eelarve üle, eriti euroala riikides ning tugevdatud järelevalvet nendes riikides, mis on sattunud finants ebastabiilsuse ohtu. Need on kriitiliselt tähtsad sammud äh, selle üha tugevneva äh, majandusliidu sees, äh, millel on olemas vajalikud instrumendid nende eesmärkide saavutamiseks see on minu seisukoht. stabiilsus ja eelarvedistsipliin samaaegselt ja kui ma ütlen sõna stabiilsus, siis ma mõtlen stabiilsust nii eelarvedistsipliini osas kui ka finantsturgudel. vastates teie asjakohasele küsimusele, kuidas selgitada noorele hispaanlasele, miks ta on töötu ja see töötuse protsent on noorsuseas Hispaanias nelikümmend kuus protsenti. sellel ei ole lihtsat vastust, ei ole kerget väljapääsu sellest olukorrast, kuid on oluline käivitada reformid praegu ja kohe ja seetõttu ma kasutan ka tänast võimalust, et julgustada äh, uut ametisse astuvat Hispaania valitsust käivitama julgeid reforme selleks, et ümber korraldada tööjõuturg äh,, koolitus- ja haridussüsteem selle nimel, et äh, noortel hispaanlastel luua paremaid väljavaateid võrreldes praeguse hetkega ei ole sugugi õiglane, et Hispaania tööjõuturg on nii jagunenud nende insiderite ja outsiderite vahel ja äh, töötus selles riigis keskmiselt on äh, kõrgem kui kakskümmend protsenti. vastuseks proua Ferreirale ja härra volinik küsib, palju aega tal on jäänud vastamiseks. ta püüab alati lühidalt vastata. proua Ferreira esitas samuti olulise küsimuse, ma äh, enne siia tulekut kontrollisin mõned faktilised andmed üle ma küll ei vestelnud proua Ferreiroga enne siia tulekut, kuid ma juba nägin ette, millised küsimused võivad tekkida. ja vastuseks küsimusele indikaatorite kohta. me ootame parlamendipoolseid kirjalikke kommentaare komisjon ei kavatse teha suuremaid äh, läbivaatamisi, arvestades seda, et parlament ja nõukogu on juba tehnilistel läbirääkimistel osalenud nende indikaatorite määratlemisel äh, trialoogi vormis ähm,. see töömeetod on suurt huvi pakkuv, kuid teinekord on väga raske ja nõuab äh, tõelist vastupidavust äh, rääkides nende indikaatorite ulatusest ja ülesehitusest ma tahaksin eh, eh, teile esitada mõningad olulisemad aspektid, mis tulid esile ka trialoogis. kõigepealt kavatsetakse kaasata indikaatorid, mis mõõdavad tööhõive arengut, teiseks eh, indikaatorid, mis määratlevad ka mittehinnapõhist konkurentsi ja neid täiendavad teised meetmed majanduse tulemistabelis. ja samuti laiem indikaatorite kogum äh, äh, finants- ja pangandussektori jaoks, mida tuleb veel täiendavalt uurida, kuid arvestades majandusanalüüse, me võtsime endale kohustuse selle töö ära teha järgmise aasta jooksul ja järgmise semestri jooksul äh, ja ma ja, nägin ette, et te küsite ka riike, kelle eelarve on puudujäägis ja kelle eelarvega on ülejäägis ja ma tahaksin öelda vastuseks praegu Laardile, et minu arvates on väga oluline anda hinnang selle rohelisele raamatule, lähtudes meie üldisest nägemusest tõelise majandusliidu loomise kohta Euroopas. ja seetõttu seosed määruse sada kolmkümmend kuus vahel ja teiselt poolt äh, stabiilsus võlakirjade kava vahel on oluline, sest need on omavahel seotud ja seetõttu me soovime edasiminekut mõlemas valdkonnas ja ma kutsun üles kõiki institutsioone, parlamente kaasa arvatud ka kõiki liikmesriike, äh, viivitamata äh, sellega tegelema. tänan, järgmised kolm küsimust. Vicky Forward, Philip Lambert ja Jörgen Krute, keda ei tundu saalis olevat. härra Šuntis, Viki, palun. tänan, volinik. Need, kes me ei ole euroalas, me teame, kui tähtis on stabiilsus ja majanduskasv Euroopa alal ka meie kasvu jaoks, kuid Ühendkuningriigis on meil eelarve puudujääk üle kaheksa protsendi, mis on kaks korda kõrgem kui euroalal ja rohkem kui kaks korda suurem kui Itaalias. kuid vaatamata selle eelarve puudujäägile äh, oleme me suuruselt teine äh, mm, sissemakse Euroopa eelarvesse ja vastavalt minu arvutustele me oleme juba äh, andnud oma poolt ligi neli protsenti kõigist nendest abipakettidest ESM-i äh, ja FSF-i valik. mis te arvate, kas Ühendkuningriik on käitunud isekalt? järgmine küsimus, Philip Lambert. volinik, ma arvan, et mina ja teie äh, jagame nägemust, et me ei suuda Euroopat kriisist välja tuua, kui meil ei ole sügavamat eh, fiskaal- ja poliitilist integratsiooni, kuid seda ei ole võimalik saavutada, kodanikud ei mõista tehtud otsuste legitiimsust ja kui ma loen komisjoni uut ettepanekut, siis põhimõtteliselt taandub sellele, et komisjon võtab endale täiendavaid volitusi et äh, praktiliselt tühistada äh, rahvusriikide ja rahvusparlamentide otsused ja seda ilma nii-öelda kontrolli võimaluseta, mis tähendab seda komisjon ja nõukogu suletud uste taga võib äh, teha otsuseid üle äh, riiklike demokraatlike äh,. ma tahaksin rõhutada seda, mida Angela Merkel teeb, kui tema enne Brüsselisse tulekut palub hääletust Bundestagis väga vähesed äh, teised teiste Euroopa riikide juhid äh, käituvad samuti. ja rahvusparlamendid on juba mängust välja jäänud ja kui me ütleme Euroopa Liidu tasandil iga-aastane majanduskasvu äh, uuring, äh, mitmeaastane strateegia ja vajadus hädaolukorras sekkuda, peavad saama ka Euroopa Parlamendi poolse heakskiidu ja ka need teised meetmed mida Euroopa Liit äh, kavatseb võtta, tuleb arutlusele anda ka rahvusparlamentides, et tagada vähemalt miinimumtasandil äh, demokraatlik ja legitiimsus. härra Šuntis, üks minut. volinik. ma ei tea, kas teie uued ülesanded näevad ette ka tagatiste nõudmist opositsioonierakondadelt ja uutelt erakondadelt valitsuses äh, viimaste otsuste valguses. Need erakonnad, kelle te nõuate kirjalikke tagatisi, on juba öelnud, et nad mm, hääletavad selle lubamatu memorandumi poolt, ole, mõtlemata sellele, mis juhtub pärast seda. Teie tegelikult solvate demokraatiat, äh, solvate rahvast seega mu küsimus on, kas on olnud sellist pretsedenti pärast Euroopa Liidu moodustamist, eh, kui te olete pöördunud ka opositsioonierakondade poole teie otsuse toetamiseks, milline aluslepingu artikkel annab teile õiguse sekkuda teise riigi poliitikasse ja tegevustesse, kas see kuulub ka teie uude portfelli? tänan, nüüd on teie järgmised kolm küsimust, ma loodan, et olete vastus vast-, valmis vastama. Thank you, thank you, Sharon. tänan, Sharon. Vicky Fordi küsimusele vastuseks. Ühendkuningriigi rolli kohta euroala toetamisel ja riigi ähm, võla kriisist väljatulemisel Euroopas kaks asja. kõigepealt tahan öelda, et äh, vastastikune sõltuvus on väga suur ja see on ka Ühendkuningriigi riiklikes huvides aidata Euroopal välja tulla sellest riigivõlakirja kriisist. teiseks, ma avaldan Euroopa Komisjoni poolt tänutunnet, kui see on tähtis Ühendkuningriigile sellest, et Ühendkuningriik on panustanud Äh, finantsstabiilsuse tagamisse euroalal. Te viitasite küll isikusele, mul puudub seisukoht, sest küsimus mulle meenub vaid, et Briti peaminister mingil ajahetkel ütles, et et äh, ei, ei ole alalisi liitusid, on ainult alalised huvid ja ma usun, et see on olnud juhtmõtteks ka teie koduriigi poliitikale. minu vanaisa äh, kaitses demokraatiat Soomes talvesõja ajal ja isegi enne talvesõda äh, tegutses härra Churchill selle nimel, et vähendada äh, Suurbritannia abi äh, Soomele, kuna ta silmade eest erendas allianss Nõukogude Liiduga. see on huvitav. kuid meie tegutseme eurointegratsiooni nimel, me tahame, et Euroopa oleks tugev majanduslikult ja julgeoleku suhtes tugev, et me saaksime tugevamini tegutseda ja elada Euroopas, Euroopa Liidus. Philip Lambert juhtis tähelepanu demokraatlikule legitiimsusele ja rahvusparlamentide rollile. ma nõustun teiega täielikult. selles osas komisjon äh, soovib osaleda ja me asutasime, arutasime seda täna ka kolleegiumis koos asepresident Šefkovitšiga, kuidas osaleda selles protsessis ja mitte ainult Europarlament ei pea aktiivselt osalema, vaid äh, ka rahvusparlamente tuleb kaasata sellesse ettevõtmisse. kuigi me ütleme, et äh, kõigepealt lasub vastutus äh, liikmesriikide valitsustel, kuid samas me teeme kõik selleks, et kaasata ka rahvusparlamendid, võtta nendega ühendust ja öelda, et kui käivituvad majandus kuuspaki reeglid ja toimuvad täiendavad arutelud mängureeglite üle, peame me koos äh, töötama selle nimel, et need reformid oleks edukad. Te äh, märkisite, et et parlamendi üldiselt ei ole eriti kaasatud ma usun, on ka näiteid selle kohta, kus äh, rahvusparlamendid on aktiivselt osalenud, mulle meenub näiteks Taani ja riik, mida ma kõige paremini tunnen, on Soome, kus rahvusparlamendid on loonud äh, oma süsteemi, mis on nii tulemuslik kui ka seaduspärane ja mis näeb ette äh, niimoodi internetipõhiseid konsultatsioone ja tänu sellele Äh, ei teki viivitusi ühenduse tasandil otsuste tegemisel, suuri viivitusi. ja ma loodan, et ka mõnega, mõned suuremad äh, riigid, kus on tugevad põhiseaduslikud tagatised, äh, õpivad väiksematelt riikidelt, kus parlamentaarne kontroll on hästi toiminud tulemuslikult ja tõhusalt, arvestades ka demokraatlikku vastutusülesannet küsimus Euroopa Liidu ja komisjoni rolli kohta julgustamaks poliitilisi jõudusid toetama neid ettevõtmisi, mis aitavad finantsstabiilsust Euroopas taastada. euroala ja laiemalt võttes ka kogu Euroopa Liit on sõlminud nõnda öelda sotsiaalse lepingu Kreekaga ja see kujutab endast mündi kahte poolt. ühelt poolt see tähendab, et Kreeka peab kinni kokkulepetest ja täidab tingimused nii, nagu on programmis on ette nähtud, selles abiprogrammis, selles on kokku lepitud ja me loodame, et nendest võetud kohustustest peetakse täiel määral kinni ka Kreeka poolt. teiselt poolt euroala liikmed, Euroopa Liit Eh, rahvusvaheline valuutafond on olnud valmis toetama oluliselt Kreekat nii-öelda finants mõttes ja kui eh, täidetakse tingimused, siis eh, avaneb ka see sotsiaalmeetmete pakett ning tagatakse rahastamine Kreekale sellest taustast lähtudest on äh, komisjon igati soosinud äh, rahvusliku ühtsuse rinde tekkimist ja kui praegune valitsus Kreekas on nüüd tööle asunud, siis ma loodan tihedat koostööd äh, Kreeka valitsuse, Kreeka rahvaga, Kreeka parlamendiga, selleks et tagada selles riigis majanduslik jätkusuutlik areng. But you were 27 over last time. Um, viimane kord läksid siis kakskümmend sek-, seitse sekundit ajast üle, nüüd äh, kolm järgmist äh, küsimust. proua Kratska, Antolin Sanchez-Presedo ja siis Wolf Klints, kes on ka siit kadunud, sel juhul siis Sofi Intvelt. suur tänu minu küsimus puudutab uue Euroopa finantssüsteemi demokraatlikku legitiimsust, aga selle kohta mõned juba küsimuse esitasid ja küsin siis midagi muud. nimelt, mida arvate teie nendest ideedest ja mõtetest, mille kohaselt peaks meil olema tõhusam äh, ja aktiivsem Euroopa Keskpanga sekkumine rahandusküsimustesse, nagu näiteks äh, raha trükkimine ja nii edasi, nii et seda tahaksin teada. Anto Lind, palun. suur tänu, proua esimees palju õnne komisjoni asepresidendile, on inimesi, kes väidavad, et tegelikult kriis ei seisnegi milleski muus ka vaid kehvas valitsemises. rohelises raamatus räägitakse nii-öelda stabiilsusvõlakirjadest ja pakutakse ka teisi lahendusi, mis nimelt puudutavad just nimelt jätkusuutliku majanduskasvu tuumikut. Teie ütlesite, et Hispaanias peaks uus valitsus kiiremini äh, valitsema hakkama aga mina usun, et tegelikult peaks sellele noorele hispaanlasele, kes mures on, ütlema, äh, rääkima ka sellest, et mida peaks terve Euroopa Liit tema jaoks tegema. nii et äh, mis on teil siis plaanis eurovõlakirjade osas, äh, teades, et need täiesti sobivad kokku meie õigusliku raamistikuga, kuigi neid mõned võib-olla ei taha kohe hakata kasutama. Sofi, palun. suur tänu võttes äh, sõnasabast kinni Philippe Lambertsil, kes rääkis demokraatlikust legitiimsusest pikaajalises plaanis kindlasti on meil vaja põhimõttelisemaid muutusi, nimelt siis rohkem pädevusi Euroopa Komisjonile, kuid ka suurem aruandluskohustus ja võimalus ka öö, äh, eraldi volinikel tagasi astuda. nüüd aga kuidas kaasata rahvusparlamendid öö, rahvusparlamente otseselt ja mitte ainult läbi nende ametisse nimetatud ministrite, kuidas nad kaasati siis väga ebapopulaarsete meetmete väljatöötamisse, sest et ma olen täheldanud, et mitte ainult liikmesriigid ei laienda nii-öelda neid meetmeid, vaid kui tehakse reforme kas tööjõuturul või siis pensionisüsteemis Hollandis ka hüpoteeklaenude turul, siis tundub, et selle oleks kõik juba Brüssel ette kirjutanud, nii et kuidas te kavatsete Euroopa Parlamendi abil kaasata Rahvusparlamente otsesemalt sellesse töösse? suur aitäh! see oli siis äh, kolmas kolmeküsimuseline äh, voor, saate vastata. suur tänu! kõigepealt äh, esimesele küsimusele vastuseks Euroopa Keskpanga teemadel me teame ju, et komisjon on aluslepingute valvur ja meie peame aluslepingutest ka kinni, seal on väga selgelt kirjas, et meie kõige olulisemaks prioriteediks ning keskpanga kõige olulisemaks eesmärgiks on tagada hindade stabiilsus ning et Euroopa Keskpank saab toetada teiste eesmärkide saavutamist, kui see ei pane ohtu kõige olulisemat prioriteeti nii et see on siis äh, ka euro, äh, meie ühisvaluuta põhiline alustala. Euroopa Keskpank on mänginud kriisi haldamises äh, laiemat rolli ning finantsprobleemide lahendamises samuti, esiteks tagas Keskpank hindade stabiilsuse ja seda jäädes väga jäigalt äh, oma tegevuse juurde, teiseks panustas Keskpank ka finantsstabiilsuse tagamisse läbi rahanduspoliitika mehhanismide normaalse toimimise ja ka tänu ähm, erakorralistele meetmetele, mis olid absoluutselt vajalikud ka ja ka täiesti asjakohased. vastuseks härra Sanchez Presedole uue Hispaania valitsuse väljakutsete kohta. osalt kordaksin seda, mida ma enne juba ütlesin, nimelt tööturu reformide kohta. komisjon hetkel hindab liikmesriikide poliitikat ja kindlasti tuleme välja ka lisasoovitustega, tahaksin siinkohal viidata ka nõukogu äh, soovitustele, mis kiideti heaks paar kuud tagasi, mis tuginesid komisjoni ettepanekul. kuna tegemist on nõukogu soovitustega, siis äh, on see täiesti äh, õiguslikult õigustatud, põhjendatud soovitus ka Hispaaniale esiteks soovitas äh, nõukogu Hispaanial tegutseda kahe tuhande üheteistkümnendal, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal selleks, et äh, kahe tuhande kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal juba äh, teha lõpp liigsele eelarve puudujäägile ja et äh, eelarve puudujäägi eesmärgid tuleks saavutada kõikidel erivalitsemistasa-nditel ning samuti kasutada ka võlakontrolli meetmeid äh, Hispaania pi-, regioonide äh, omavalitsustes. nüüd teine soovitus, pensionireform selleks, et tõsta pensioniiga ning äh, suurendada töötatud aastate arvu, vaadata regulaarselt läbi pensioniparameetrid sõltuvalt inimeste keskmisest eluaeg, e-, elueast ning samuti äh, panustada elukestvasse õppesse. on veel viis lisa soovitust, ma ei hakka nendest pikemalt rääkima, aga tegemist on väga heaks lähtepunktiks uuele valitsusele Hispaanias. loomulikult me teeme koostööd Hispaania võimuorganitega, ka nende parlamendiga ja loodan samamoodi jätkata ka uue võimule asuva valitsusega, nagu me seda tegime siis eelmise valitsusega edasi stabiilsus, võlakirjad ja ajagraafik. kaheksandal jaanuaril lõpeb konsultatsiooniprotsess ja kui meieni on jõudnud tagasiside, mille saime konsultatsioonide käigus, siis võtame vastu kõige sobivama otsuse. Sofi Intvelt küsis, et kuidas kaasata rahvusparlamendid mitte ainult formaalselt, vaid ka veidi mitteametlikumalt ja äh, ka neid tõsiselt kaasata. nagu ma ütlesin, see on ka meie eesmärgiks, oluline on täheldada seda, et mõlemas määruses me mainime ka seda, et rahvusparlamentide kaasamine on väga oluline, ütleme ka selgelt välja et oleme valmis rahvusparlamentidesse kohale minema ja selgitama Euroopa Liidu otsuseid või siis äh, praegusel juhul komisjoni otsuseid, selgitama ka äh, soovitusi näiteks eelarve meetmete osas ja kui komisjonile selline palve esitatakse, kui see tuleb rahvusparlamentidest, siis oleme alati valmis sellega minema, nii et ootan huviga tõelist dialoogi rahvusparlamentidega. suur tänu! see kõnelejate nimekiri läheb väga keeruliseks, sest et inimesed kaovad saalist ära, järgmised eh, kolm küsimust proua Swinburne, Philip Lambert ja Kay Mitchell, palun. Kay, palun. härra volinik Rehn, ma ei kadesta teid teie tööposti pärast, tundub, et teie töö läheb järjest keerulisemaks ja täna hommikul kirjeldati ju mõningaid finantssündmusi lausa katastroofina ja nüüd müüakse Saksa võlakirju väga laialt ja tundub, et rahastamist leida on järjest kallim ka euro langes üle terve protsendipunkti võrreldes dollariga. tundub, et kapitaliturud on usalduse kaotanud praegus, sellesse, et praegused Eurotsooni meetmed on piisavad. kas saaksite kommenteerida seda Saksamaal juhtunut ja kuidas see võiks mõjutada laenude andmist tulevikus, tuginedes teie stabiilsusvõlakirjadele? Philipp. mina tahaksin rääkida nüüd iga-aastasest ähm, kasvuaruandest, mis avaldati täna, seal on häid aspekte, sellepärast et äh, võrreldes eelmise aastaga räägitakse rohkem maksudest, samuti viidatakse kasvavale vaesusele ja ka äh, fiskaalmeetmete vajadusele äh, selleks on võib-olla juba hilja, aga minu arvates on dokument, ei ole dokument siiski kuigi Äh, usaldusväärne. tundub, et strateegia on selline, et meil kaubavahetus peab tihenema ja et ühtlasi peaksime äh, rohkem tarbima. selleks, et meie majandus oleks energiatõhusam ja ressursitõhusam, see peaks olema meie eesmärk, nii et selles osas võiksin aruandes sellest ikkagi rohkem rääkida. suur aitäh, Kei Mitchell, palun! suur tänu! suur aitäh ka volinikule, hea valitsemi-, head valitsemist on meil tarvis aga valitsused äh, siis ka valitsegu. ja mind äh, väga üllatas see, mida te tahaksite öelda siis noorele Iirimaa, iir-, iirlasele ja nooremale äh, töötule hispaanlasele. nüüd, kui infrastruktuurile kulutatakse rohkem raha Euroopa, vanas maailmas, siis see saaks seeläbi luua kolmkümmend, viiskümmend miljonit uut äh, töökohta, mida teie teete selle IMF-i soovitusega, kas te toetate seda? nii et kui me ei suuda neid töökohti luua, siis see tähendab, et äh, me ei näe puu taga metsa. aitäh! Your... suur tänu! vist esitati kolm küsimust. mul läheb juba järg käest ära, nii et vastake palun. suur aitäh vastuseks Keis Winburni küsimusele arengute kohta Saksa võlakirjade osas. meie ei kommenteeri igapäevaselt turul toimuvat, see ei ole ka Euroopa Komisjoni ülesandeks, üritame tegelikult vältida selliseid väga kiirelt tehtud märkusi Te kõik teate, et praegune olukord finantsturgudel on väga murettekitav, see halveneb päev-päevalt ja sellest tulenevalt on veelgi olulisem täielikult rakendada ellu oktoobrikuiste tippkohtumiste otsuseid selleks, et pakkuda finantsstabiilsusele tagatisi ja veenda ka riike tegema konkreetseid samme struktuuriliste reformide ning samuti eelarve konsolideerimise suunas. ja me ei peaks vaid rõhuma siin lühiajalistele otsustele, kiiretele otsustele, mis taastavad usaldusväärsuse praegu, vaid peame ikkagi konkreetselt ka mõtlema selle peale, mida teha edasi kaugemas tulevikus, selleks et meie majandusliit oleks tugevam ja kus äh, makromajanduslikud äh, tasakaalutused äh, kaotatakse ära juba ette ning kus on ka tõeline järelevalvestruktuur. nii et see kõik näitab, et meil on vaja tegutseda üheskoos ja väga otsustavalt. Philip Lamberts rääkis äh, selle aasta kasvuaruandest. teadki, et komisjon kuulab väga tähelepanelikult Euroopa Parlamenti nii rohelisi kui ka kõiki teisi fraktsioone. me võtame teie kommentaare väga tõsiselt ja siis üritame äh, neid oma pädevuse raames ka ellu rakendada ressursi tõhususest suuresti tänu minu kolleegidele härra Potočnikule ning äh, proua Heidekaardile oleme suutnud oluliselt tugevdada ka ressursside või suurendada ressursside tõhusamat kasutamist selleks, et äh, tagada siis jätkusuutlik majanduskasv minu arvates tegelikult mingisuguseid probleeme siin ei ole, võiksime seda ka edasi tugevdada ja teha ka konkreetseid otsuseid selleks, et meie majanduses kasutatakse ressursse äh, tõhusamalt. hetkel äh, me äh, tegeleme põhiliselt kriisiga, aga me ei tohiks seetõttu sil-, sellepärast silmist lasta seda, et ressursitõhusus on meie majanduses oluline, kui me tahame tagada äh, Ehm, pikemas plaanis kõrge majandusliku ning sotsiaalse heaolu. Ehm, härra Mitchell rääkis valitsemisest ja valitsustest ja ka rääkisite IMF-i soovitusest. see kõik on meile üsna tuttav, sest et see tegelikult on ka G kahekümne soovitustes sees. ja ka G kahekümne 20 endale võetud kohustustes sees selleks, et tasakaalustada maja, maailma majanduse kasv ning säilitada see siis ülemaailmsel tasandil, loomulikult on see kõikidele, kõikide riikide majandusele väga oluline, sealhulgas ka Euroopa Liidu ning liikmesriikide majandusele. nii et sellist äh, tähelepanekut siis väljendati G kahekümne majanduskasvu raamistikus äh, me mõistame, et me saaksime võita väga palju, saaksime suu-, luua töökohti ja suurendada majanduskasvu, kui maailma majanduskasvu mudel oleks rohkem tasakaalus. nii et lihtsustatult tähendab see kolme eri asja, esiteks Euroopa peab omaenda probleemid kohe ära lahendama ja sellest me põhiliselt oleme rääkinud täna, ja sellega me tegeleme nii täna kui homme. teiseks, Ameerika Ühendriigid peaksid leidma lahenduse oma tohutu eelarve puudujäägile ning samuti tohutule võlakoormusele ja sellega äh, tegeleski ju see äh, komitee USA kongressis, aga paraku nad kukkusid läbi ja kolmandaks Hiina, äh, kes on ju üks pea-, see on üks peamisi majand- või suuremaid majandusi, peaks äh, viima omaenda kasvumudeli tasakaalu, äh, suurendama erasektori tarbimist, see on ka Hiina kaheteistkümnenda viisaastaku plaani peamiseks äh, eesmärgiks loomulikult see puutub ka äh, valuutakursside tasakaalustamisse. nii et äh, ma olen, toetan seda kõike väga tugevalt ja ma eeldan, et äh, me kõik täidame omaenda kohustusi, nagu me seda oleme teinud ka G kahekümne raames. suur aitäh! järgmised kolm on Leonardo Domenici, Silvi Goulart jällegi ALDE nimel ning Mariann Thiessen Rahvaparteist. Ardo, palun. härra volinik, ütlete, et ei taha kommenteerida igapäevasel alusel viimaseid uudiseid, aga olukord on ju selline, et äh, kõik halveneb äh, ja äh, valitsused on nagu kaitsepositsioonil, samas kui komisjon on ründamas, me peame teadma täpselt, mis on meie tuleviku väljavaated ja tahaksin teie käest teada täpselt, milliseid meetmeid tuleb võtta öö, äh, uuesti äh, ühenduse meetodi kasutusele võtmine võiks olla komisjoni strateegiaks või siis kas te kavatsete ehk äh, võtta komisjoni pea majandusanalüüsti, analüütiku, kes oleks nagu tehnokraat. Sylvi, palun. jaa, härra volinik, väga lühidalt, härra Klints pidi siit lahkuma, nii et see ei ole küll lihtne küsimus, aga et kuhu me siis nüüd oleme jõudnud? kuhu oleme me jõudnud stabiilsusfondiga, mul on tunne, et on küll pingutatud, tehtud otsuseid rahvusparlamentides, aga kokkuvõttes jääb mulje, et see ei vii absoluutselt mitte kuhugi, mõned riigid on äh, eurovõlakirjade vastu, mõned jälle on selle vastu, et keskpangal oleks suurem roll, nii et ma lihtsalt ei, üldse ei taha teile ette kirjutada seda, et mida peaks tegema, vaid et kuhu me lihtsalt jõudnud oleme. aitäh, Mariann, palun! Eh, meneer de commissaris, ik wil ook u feliciteren met uw eh, nieuwe opdrachten. Eh, Suur tänu proua esimees, härra volinik, tahaksin teid õnnitleda uue pädevuse puhul ja äh, tervitan ka rohelist raamatut eurovõlakirjade osas. tundub, et arutelus me räägime nii institutsioonilisest aspektist kui ka poliitikast, aga ikkagi peaks tulema välja terve rea ettepanekutega selleks, et anda uut hoogu majandusvalitsemisele. minu esimeseks küsimuseks äh, oleks siis see, et meil nüüd see määruse ettepanek, mis avalikustati täna, see, seda on väga kiiresti vaja, kas te usute, et liikmesriigid näitavad üles paindlikkust, kas oleks võimalik see kõik kiiresti ära lahendada ja eurovõlakirjade osas ma arvan, et oleks hea, kui otsus tehtaks ära ja et sinna juurde käis, käiks ka ajagraafik, Äh, nii, et see tegelikult julgustaks liikmesriike enda eelarve olukord ikkagi korda teha. suur aitäh! Äh, annan ette teada, et järgmine kõneleja on Pervans Perez ja siis on äh, kõnelejate nimekiri ka otsas minu ees, nii et kui mulle siis öeldakse, kes pärast seda tuleb, siis oleks ma väga tänulik. härra volinik, palun! aitäh! mis puudutab äh, härra Domenici küsimust, lihtsalt selgituseks äh, selle kohta, mida ütlesin, ma lihtsalt ei tahaks sellist äh, äh spordikommentaari teha turu arengute kohta igapäevaselt. see ei tähenda seda, et me igapäevaselt seda ei kommenteeriks äh,, jah, me töötame ööl ja päeval selleks, et äh, taastada usaldust Euroopa majanduse vastu ja üritame teha endast parima siin. Äh, te küsisite, milline on meie retsept äh, Euroopa majanduse taastamiseks, selleks, et saaks taastada usalduse ning jätkusuutliku majanduskasvu. jah, see on iga-aastases kasvu-uuringus sees ning eh, koos majandusjuhtimise tugevdamise eh, paketiga, mis põhineb ühenduse meetodil, eh, ja tõsine diskussioon stabiilsusvõlakirjade sisseviimise üle, see on minu arvates hea retsept ning me peaksime töötama selle poliitikaplatvormi, selle programmi alusel. tänane pakett äh, on, on selline nagu totaaljalgpall, väga äh, ründav pakett äh, mitmest, mis koosneb mitmest töövoolust, mis võimaldaks taastada usaldust Euroopast. ja kui homme kohtub eurorühma, järgmisel nädalal kohtub eurorühma äh, Äh, rahandusministrite rühm järgmisel nädalal pärast seda nõukogu, äh, siis äh, ma loodan, et nad toetavad tänase iga-aastase kasvu-uuringu tulemusi ning ülejäänud paketti. sellega saan ma edasi minna ka proua Kulaari küsimusele juurde. Te ütlesite päris ilusti, et nagu me äh, need mitmed äh, finantsstabiilsuspakti elud, jah, neid äh, elusid on olnud palju, inkarnatsioone, see on olnud selline nagu liikuv märklaud, pidevalt muutuv üksus. üritan seda selgitada nüüd, et kuidas mina seda näen ja milline on see mõtlemine selle paketi taga minu teekaart, mis puudutab finantsstabiilsuse tagamist, põhineb kolmel peamisel ele-, elemendil. esiteks kommenteerisin juba Keskpanga rolli, ei taha oma arvamusi siin üle korrata, see on alati mänginud olulist äh, rolli ja jätkuvalt te seda ka teeb sellises finantstule tõrjumises teiseks, me peame ühele poole saama äh, tehnilise tööga äh, EFSF-i kallal, et me saaksime täielikult äh, kogu selle tulejõudu kasutada ning peame seda tegema enne eurorühma järgmise teisipäeva kohtumist, sest et igapäevane olukord on siiski kriitiline. ja lisaks sellele peaksime me sõlmima lepingu püsiva Euroopa stabiilsusmehhanismi koha pealt, mis põhineks kapitalil, eh, mis põhineks siis sisse makstud eh, mõõdetaval kapitalil, mis muudab temast, eh, muudab ta finantsinstitutsiooniks, mis on tunduvalt kindlam ning paindlikum instrument kui EFSF kui selline. nii et kui meil on see kombinatsioon toestatud EFSF-ist e ning meil on ka ESM, siis on meil äh, märkimisväärne tulejõud, mis äh, toetab meie tööd, mis võimaldab meil ka vastu seista sellele turukõikuvusele, mis hetkel meie ees on. see on teine element ja kolmas element, äh, side majandusjuhtimise tegeliku ja tugeva sisseviimisega, mis on seotud ka pro-decent'i küsimusega võimalik, et sisse viiakse mingisugused stabiilsusvõlakirjad, mis äh, toestaksid nii äh, rahanduslikku distsipliini kui ka, eelarvedistsipliini kui ka äh, tagaksid finantsstabiilsuse Euroopas. nii et meil on vaja sellist teekaarti ja tänased ettepanekud äh,, äh kasvu-uuring ning roheline raamat, mis puudutab stabiilsusvõlakirju, kaks regulatsioon, kaks määrust, mis puudutab majanduse juhtimise äh, toetamist, see kõik loob sellise teekaardi, et kiiresti reageerida hetke põletavatele kriisidele ning samas ka vaadata, kuidas keskpikas ja pikas perspektiivis tagada finantsstabiilsus ning jätkusuutliku kasvu ning tööhõive suurendamise alused. suur aitäh! kaks küsimust ongi veel järel, Pervanš Perez ja siis Pablo. Ähm, suur tänu, proua esimees, härra volinik. Te rõhutasite vajadust keskenduda siin tõelisele demokraatlikule legitiimsusele meie tegudes, kas te seega võtate ka tõsiselt neid ettepanekuid, millega tuleb välja Euroopa Parlament enne kevadist ülemkoguni, et kas need ettepanekud võiksid siis olla peaaegu et õigusloomelised ettepanekud, mis tähendaks ka eh, siis iga-aastase eh, majanduskasvu hindamise muutmist ja et, et tegelikult ta peaks seda dokumenti nimetama suunisteks. ja kas olete te valmis ka kritiseerima neid liikmesriike, kus töötatakse välja reformikavasid äh, nii, et rahvusparlamendid ei ole saanud neilt äh, sügavuti läbi vaadata. aitäh, Pablo, palun! suur tänu! suur aitäh! et siin räägiti sellest, et mida siis öelda Hispaania noorele, äh, kui Äh, üks Hispaania noor on Hispaanias töötu, mina ise olen noor ja olen ka hispaanlane ja minule valmistab see suurt muret ja see kindlasti on tõesti väga tõsine. Te rääkisite tööturu reformist Hispaanias, jah, mina olen ka sellega nõus, kas võiksite ikkagi sellest täpsemalt rääkida, ma tean, et tegemist on raske küsimusega, aga milliseid konkreetseid meetmeid või tulevast so-, soovitaksite siis äh, tulevasele Hispaania valitsusele selleks, et tööturgu reformida, aitäh! suur aitäh! nüüd ongi küsimustega ühel pool aitäh! tahtsin kontrollida, kas parlament on vastu võtnud äh, resolutsiooni äh, igastuseks kasvu-uuringuks aasta kaks tuhat üksteist kohta, sest et ootasin seda väga pikalt. ning äh, hetkeks jäin juba kahtlema, et mul on midagi kahe silma vahele jäänud, aga faktilises mõttes ei jäänud mul midagi kahe silma vahele, sest et äh, seda ei võetud vastu, aga sisuliselt jäi mul päris palju vaja, sest et ma tahtsin, et teie, et mul oleks teie resolutsioon, teie seisukohad, et saada teie äärmiselt äh, oluline panus meie poliitikate väljakujundamisse, mis puudutab majanduskasvu ning tööhõivet. niisiis, pidagem äh, sügavuti debatti selle koha pealt kõigepealt, esiteks äh, kindlasti saab meil olema äärmiselt kaugele ulatuv, sügavuti minev debatt Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahel. Äh, ootan väga teie resolutsiooni igasse kasvu-uuringu kohta aastal kaks tuhat kaksteist, et me saaksime tagada, et äh, demokraatlik legitiimsus, mida Euroopa Parlament väljendab, oleks ka antud kontekstis tagatud viitasite eh, riiklikele reformikavadele ning sellele, kas komisjon eh, eeldab, et liikmesriikide parlamendid neid samuti kinnitaksid. see meie seisukoht on, et kõik võtmeotsused eh, majanduse juhtimise valdkonnas need otsused peavad olema tehtud äh, demokraatlikelt legitiimsete poliitiliste üksuste poolt, ehk siis igasuguste strateegiliste otsuste puhul, nagu näiteks riiklikud reformikavad, tähendaks see seda liikmes, tähendaks see liikmesriikide parlamente. ehk siis äh, eeldame, et riiklikud reformikavad äh, saavad liikmesriikide parlamentide toetused ning see on ülesanne liikmesriikide valitsustele tagada selline toetus ja antud kontekstis tahaksin ka rõhutada seda, mida ütlesin eelnevalt äh, vastuseks proua Intvelti küsimusele. jah, me tahame kindlasti pidada konstruktiivset dialoogi liikmesriikide parlamentidega ja minu eesmärgiks äh, koos asepresident äh, Šefčovitšiga kogu komisjoni nimel oleks paluda liikmesriikide parlamentide esindajad näiteks eelarvekomisjonide juhid, Euroopa asjade komisjonide juhid, konverentsile või, või sellisesse töötõppe, et arutada, kuidas me koos äh, saame kõige rohkem kätte äh, majanduse juhtimise reformist ja kindlasti tahan teha tihedat koostööd ka Euroopa Parlamendi ja Majanduskomisjoniga, et selline eesmärk saavutada. mis puudutab äh, teie küsimust töötuse kohta Hispaanias ning tööturureformide kohta, siis äh, äh, isiklikult mul on kiusatus äh, detailsemalt seda muidugi diskuteerida, aga kuna me hetkel töötame selle küsimuse kallal, tegeleme nende soovitustega, mida välja tõin, meil on dialoog Hispaania ametivõimudega, Hispaania administratsiooniga ning ka nii hetkel ametis oleva kui ametisse astuva valitsusega, siis ei tahakski praeguses etapis väga detailselt seda käsitleda, aga see Hispaania tööturu duaalsuse vähendamine on põhiküsimuseks eh, ning oluline on, et uus valitsus tegeleks nende väljakutsetega otsekoheselt, sest eh, nii kõrge töötus, nagu hetkel Hispaanias on kakskümmend protsenti üldiselt ja noorte hispaanlaste puhul üle neljakümne protsendi, see on täiesti vastuvõetamata ning tuleb eh, tegutseda kiiresti selleks, et see kõrge töötuse määr Hispaanias allapoole tuua. suur aitäh! ja aitäh, eh, et tulite siia ja jagasite meiega oma mõtteid. aeg on keeruline, olete meile andnud otsekoheseid kommentaare, elegants, elegantseid kommentaare. ja ootame teid kindlasti uuesti loodetavasti te saate tuua siis häid uudiseid, et mõned need seadusandlikud liigutused, mida me oleme teinud, on tegelikult tööle hakanud. suur aitäh! okay, everybody will, will press on, can I? jätkame palun ja ma palun komisjoni liikmetel äh, istuda kohtadele. Äh, see on meie tänane teine kuulamine äh,, mille on esile kutsunud mõningate portfellite ülesannete ümberjagamine nagu te juba kuulsite, president Barroso otsustas tagada sõltumatu statistiliste andmete kogumise, usaldades Eurostati äh, voliniku Šemetele. ja sel põhjusel meil on täna hea meel tervitada volinikku, kes räägib meile nüüd Eurostatist. ja ka nendest ülesannetest, mis talle on antud ja seejärel järgib küsimuste-vastuste voor ilmselt on saalist lahkunud need inimesed, kes on minu sõnavõtjate nimekirjas, kui kellelgi on mingeid lisasoove, palun andke märku ja me paneme teid nimekirja kirja. kõigepealt annan sõna volinikule kümneks minutiks. suur tänu, te tunnete mind väga hästi, kuna ma olin maksunduse volinik ja täna on suur päev seoses maksundusega, kuna iga-aastane kasvuanalüüs sisaldab osa ka maksunduse kohta ja maksundus on saanud Euroopa semestri lahutamatuks osaks. kuid täna ma räägin statistikast. president büroos äh, usaldas mulle äh, Eurostaadi ülesanded, ta on veendunud, et see tugevdab e-, Euroopa statistika usaldusväärsust ja tagab sujuva uue majanduse juhtimise paketi rakendamise. tugevam statistika juhtimine tugevdab ka majanduse juhtimist Euroopa Liidus. laiemas kontekstis usaldusväärne statistika on eeltingimus heade otsuste tegemiseks poliitika äh, kujunde eest, ka äriringkude eest, teadlaste poolt ja kodanike poolt. selles mõttes on statistika oluline ka demokraatia jaoks. Euroopa statistika on kvaliteetne, kuid minu isikliku pika kogemuse põhjal, äh, kui ma juhtisin Riiklikku Statistikaametit, ma tean hästi, et statistika äh, on niivõrd usaldusväärne, kuivõrd äh, üldsus seda usaldab. statistikaametid peavad tegutsema sõltumatult ja neid tuleb näha sõltumatutena. ja see on eriti oluline ka raskel ajal, kui turg mõjutab palju rohkem meie tundmusi kui meie põhiarvuse. ja statistika puudumine või statistika usaldusväärsuse langus äh, võib ülemaailmselt äh, negatiivselt mõjuda. Äh, ja ma tahaksin nüüd ambitsioonika eesmärgi seada suurendada statistikusaldust ja ma loodan ka parlamendi toetusele nende väljakutsetega tegelemise, tegelemisel lähikuudel. statistiline juhtimine Euroopas on viimastel aastatel tugevnenud ja ma igati tervitan eh, Euroopa statistika toimimisjuhendi olemasolu ja ka ja vastava nõuandekomitee poolt tehtud tööd. ma usun aga, et on ikka vaja veel tugevdada statistilist valdkonda, et Euroopa Liidul oleks maailmaklassi tasemel statistiline süsteem. selleks vajalikud elemendid on kõigepealt tagada riiklike statistikainstitutsioonide sõltumatus teiseks, tagada tõhus koordineerimine riiklike statistikasüsteemide ja statistiliste instituutide poolt. ja liikmesriikide valitsused peavad olema sõnaselgelt vastutavad äh, statistika usaldusväärsuse eest. kõiki neid aspekte tuleb käsitleda ka ühenduse tasandil. Need sisalduvad ka äh, uues ettepanekus, mis käsitleb Euroopa statistika muudatusi ma äh, kiirendan tööd selleks, et esitada äh, järgmise aasta alguses juba õigusloomeline ettepanek. Euroopa Parlament on juba selgelt öelnud ja et ta äh, ähm, osutab suurt tähtsust statistikaametite professionaalsusele ja sõltumatusele ka liikmesriikide tasandil ning rõhutas vajadust kaitsta neid poliitilise sekkumise vastu. riiklike statistikaametite juht Äh, peab olema sõltumatu ja seda rõhutas ka teie koda. Äh, seda teemat on ka edukalt äh, käsitletud majandusjuhtimispaketis, mis hiljuti vastu võeti. komisjon lähtub nendest ettepanekutest ka oma ettepaneku kujundamisel. luuakse ka uus vahend. selleks, et kindlustatistika vastu oleks tugev, peavad valitsused üle kinnitama oma kohustumise eh, jälgida Euroopa statistika toimimisjuhendit ja häid tavasid. ja see on oluline ka riiklike statistikaametite sõltumatuse tagamiseks eh, poliitiliste mõjutuste vastu. ja ma loodan, et kõik eh, liikmesriikide valitsused võtavad endale sellise kohustuse, see oleks selgeks märgid selleks, et Euroopa Liit tervikuna pöörab suuremat tähelepanu Euroopa statistika usaldusväärsusele, mida toodab Euroopa statistikasüsteem ma olen samuti veendunud, et komisjon peab selles valdkonnas äh, eeskujuks olema. Äh, me peame ise äh, rakendama neid põhimõtteid, mida me soovitame oma liikmesriikidele. president Barroso õhutusel Eurostat on saanud sõltumatuks oma andmekasutajate suhtes ja poliitika kujundajate ning otsustajate vahel ja ähm, poliitilise sesku, siht, sekkumise ja mõjutuse risk on suurel osal vähendatud. Äh, on suurendatud ka Eurostali rolli. eesmärgiks oleks tugevdada tema professionaalset iseseisvust ning koordineerida Eurostati rolli. Äh, Eurostati peadirektori sõltumatus äh, välissekkumistest, kuna ta on Euroopa Liidu peastatistik, on aspekt, mida eriti rõhutatakse lisaks sellele ma soovin Eurostatis ka töökorraldust muuta selleks, et suurendada usaldust statistika vastu, rõhutades Eurostati sõltumatust ja professionaalsust. lisaks tugevdatud statistika eh, valdkonna juhtimisele on vaja teha täiendavaid jõupingutusi ka statistika rahastamisel valitsuste poolt ma tagan selle, et Eurostat kasutab ära kõik temale antud volitused ja pädevused, auditeerimise volituse, mille ta sai eelmisel aastal seadusandjate poolt ja ka uurimispädevuse, mis viidi sisse eh, hiljuti vastu võetud kuuspaki alusel. Eurostat eh, analüüsib ka kõiki andmeid, arvestades märkimisväärseid riske ja viiakse läbi süvauuringud, kui tekib eh, andmetega manipuleerimise kahtlus ja võib lõppkokkuvõttes äh, kohaldada ka trahve. minu arvates äh, meie koostöö Euroopa Kontrollikojaga ja äh, riiklike mm, kontrolliasutustega vajab samuti tugevdamist ja esimesed sammud tuleb ka selles suunas teha. Eurostat kutsus Euroopa ja riiklikud kontrollikoja esindajad, riigikontrolli esindajad kohtumisele, et kvaliteedile pühenduda. lisaks sellele äh, liikmesriikide riigikontrollid on otsustanud moodustada rakkerühma, mis töötab välja koostööeeskirjad äh, ESS-i liikmete ja äh, riiklike äh, kontrollikojade vahel. ja ma saan vahendada neid kontakte ning vahetusi selles valdkonnas peamiste tegijate vahel, samas tagades nende iseseisvuse. ma olen veendunud, et see on kasulik kõikidele osapooltele. ja nüüd statistiline programmeerimine. üsna pea esitatakse teile aruteluks ja heakskiduks äh, aastate kaks tuhat kolmteist, kaks tuhat seitseteist äh, statistika tegevuse programmi. see viieaastane kava on kooskõlas pikaajalise visiooniga Euroopa statistikale nii nagu see kujundati kahe tuhande üheksandal aastal, see on väga ambitsioonikas ettepanek, see arvestab kõiki neid väljakutseid, eh, mis seisavad kõikide Euroopa statistikute ees. Eh, suurenenud nõudlus eh, andmete järele, kvaliteedi juhtimine ning surve vähendada koormust ettevõtetele ja kodanikele Äh, lugupeetud esinaine, lugupeetud komisjoni liikmed, ma tutvustasin teile neid põhiväljakutseid ja peamisi prioriteete Euroopa statistika valdkonnas, ka mõningaid olulisemaid seadusandlikke dokumente, mis esitatakse parlamendile järgmiste kuude jooksul. me äh, ühendame oma jõupingutused selleks, et tugevdada Euroopa statistika sõltumatust Äh, sest äh, statistika usaldusväärsus on meie usaldusväärsusega seotud. ma olen veendunud, et otsus äh, liita statistikavaldkond minu pädevuste hulka tugevdab Eurostati ja aitab kaasa heade tavade vahetusele ka auditeerimisasutuste ja komisjoni vastuvõtte talituste vahel. suur tänu tähelepanu eest! ma teen ettepaneku jätkata kolme kaupa küsimuste esitamist, selline süsteem on siiani edukalt toiminud, sest mõnikord võib tekkida kattuvusi. selle asemel, et suruda sama vastus kolme minutisse kolm korda, saate te lisaaega, kolm esimest küsimust. Anni Podimata and then Sylvie Goulard and then we will come. ja seejärel saate te kuus minutit vastamiseks. Diogo, palun Sr. Comissário Semeta. lugupeetud härra volinik, esiteks tahaksin teid tänada, et te siia olete tulnud ja tahaksin teid nii isiklikult kui ka minu fraktsiooni nimel õnnitleda pädevusvaldkonna laienemise puhul. ja loodan, et teist saab siis tõeline Euroopa Statistikaameti valvur kahe tuhande kümnendal aastal tuli ka Eurostat küsimuse alla, sellepärast et mõningad andmed eelar-, riikide võlakoorma kohta ei olnud õiged. nii et statistikaga on seotud ka teatud riskid see kõik leidis aset rohkem kui aasta tagasi ja ma tahaksin teada, kuidas on teil plaanis tagada praegu liikmesriikide poolt Eurostatile edastatavate statistiliste andmete usaldusväärsus? selliste andmete usaldusväärsus on põhimõttelise tähtsusega, et terve süsteem töötaks ja seepärast panuks, paluksin teid sellele pöörata erilist tähelepanu. Thank you very much, uh, Sharon. Thank you very much, commission. Sharon, tänan ka volinik, ka mina tahaksin õnnitleda teid uh, uue tööülesande puhul, kuid uh, ilmselt teid ei üllata see, et minu küsimus on seotud teie ettepanekuga, mille te esitasite paar nädalat tagasi finantssektori maksustamise kohta ja konkreetsemalt finantstehingu maksu kasutuselevõtu kohta see ettepanek on tehtud, on toimunud ka esimesed arutelud ECOFINis ja ma arvan, et kriitilisem küsimus sellega seoses on, milline peaks olema strateegia, et see ettevõtmine ka edukas oleks. Teie oma ettepanekus äh, pakute välja kolm erinevat versiooni. Äh, finantstehingumaksu kasutusele võtmine ühenduse tasandil või siis liikmesriikide rühmituse poolt äh, tugevdatud koostöö raames, kuid kindlasti esimene variant, selle kasutuse võtmine Euroopa Liidu tasandil on parim variant ja sellega seoses kaks küsimust. milline on teie arvates äh, kõige sobivam strateegia selleks, et seda esimest varianti äh, promoveerida ja edu, edendada? FTT kasutuse võtmine Euroopa Liidu tasandil. teine küsimus puudutab isiklikult teid ja Euroopa Komisjoni president on korduvalt rõhutanud, et tiheda maksunduse koordineerimine, see kuhu sinna, sealhulga kuulub ka finantstehingumaks ja ühtne ettevõtte tulumaksu süsteem moodustab lahutamata osa tugevamast eh, fiskaal- ja majandustegevuse koordineerimisest mu küsimus on, kui see nii on, mida kavatseb komisjon teha selleks, et tihendada maksualast koordineerimist ja hõlmata see äh, majanduse juhtimise paketi meetmete hulka. ma tahan juhtida tähelepanu, et meie kuulamine keskendub statistikule ja mitte äh, voliniku teisi portfelli osasid ja ma palun, et teised liikmed ähm, järgiksid tänase kuulamise teemat, see on siis Eurostat ja statistika. järgmisena Silvi Kular. suur tänu, proua Esmi, järgin täpselt seda arutatavat teemat, Anni Podimata eda-, esitas küll väga hea küsimuse, ma loodan, et võib-olla volinik sellele ikkagi vastab ja me loomulikult, äh, me rõõmustame härra Barroso poolt kasutusele võetud äh, meetmete üle, nimelt et äh, teil on nüüd ka see pädevus, aga siiski mul on siin üks mure jah, äh, jällegi siin tugevdatakse kontrollimeetmeid, tagatakse äh, statistiliste andmete äh, suurem tõesus ja nii edasi, see kõik on väga hea, aga samal ajal, kui finantsstabiilsusfond ja kõik teised asjad, mida praegu nõukogus välja mõeldakse, Ehm, võetakse tegelikult Euroopa Liidu süsteemist täiesti välja mõned asutused, mis pannakse eh, eraõiguse alla ja mis ta mitte keegi ei kontrolli, nii et tekib nüüd küsimus, et kuhu nad siis asetuvad siia institutsionaalsesse raamistikku ja et kas ei ole ohtlik see, et on eh, sellised topeltstandardid, ühelt poolt see, mis teie pädevusvaldkonna alla käib, aga teiselt poolt see tohutu raha hulk eh, Olaf ja nii edasi, millel ei ole mingisugust parlamendi kontrolliõigust ja üleüldse ka Euroopa Liidu kontrolliõigust, aitäh uh,! Thank you very much! suur tänu, ma üritan vastata kõikidele küsimustele. rääkides nüüd statistiliste andmete kvaliteedist ja eriti valitsuste poolt edastatud statistika andmete kvaliteedi, ma usun, Eurostatile antud volitused, äh, mis on nüüd kehtinud kahe aasta jooksul, eelmisel aastal ja käesoleval aastal, on piisavad selleks, et tagada Euroopa statistikasüsteemi poolt toodetavad äh, statistilised andmed äh, algusest peale algsete andmete kogumise etapist kuni lõppetapini kui nad esitatakse Eurostatile, on allutatud äh, Eurostati poolsele kontrollile. see on väga suur ülesanne ja seetõttu me oleme kahekordistanud töötajate arvu, kes tegelevad selle konkreetse küsimusega Eurostatis, ilma suurendamata üldiselt äh, töötaja arvu Eurostatis. ja nüüd need inimesed kontrollivad üle neid andmeid ja viivad läbi ka äh, missioone liikmesriikidesse, et kontrollida statistiliste andmete äh, tootmise tervet ahelat ja arvestades ka neid uusi volitusi, mis on antud näiteks trahvide andmine, juhul kui tuvastatakse manipuleerimist statististe andmetega, on väga tugevad meetmed, mida on kasutatud ka tegelikkuses. ja ma usun, et me peaksime suhtuma ka rangemalt rikkumistesse ja kasutama meile antud volitusi, komisjonile antud volitusele, kui eh, kokku lepitud eeskirjadest ja menetlustest milles liikmesriigid on nii nõukogus ja parlamendis kokku leppinud, kui neid eiratakse. ja ma usun, et need uued volitused annavad meile võimaluse tagada ka, et riigi poolt finantseeritavate statistide andmete kvaliteet on piisav. rääkides minu portfelli teistest osadest, maksundusest meil toimusid esmased arutelud finantstehingu maksu üle ja te olete ilmselt teadlikud, et, et üheksandal novembril esitasime ettepaneku ka Euroopa omavahendite, Euroopa Liidu omavahendite kohta ja FTT on üks osa sellest ettepanekust. me tegime ettepaneku jagada äh, sellest maksust saadavat tulu Euroopa Liidu eelarve vahel ja riiklike eelarvete vahel. mis tähendab, et me pooldame äh, kahekümne seitsme riigi poolt äh, saavutatud kokkulepped, kuigi meedias on väidetud, et, et liikmesriikide arvamused on lõhenenud kuid minu tõlgendus nüüd esmakohtumises on hoopis teistsugune ja minu arvates sellel teemal liikmesriikide seisukohad lähenevad ja eriti euroala riikide seisukohad lähenevad. loomulikult äh, on ka Ühendkuningriik, mis äh, käesoleval hetkel suhtub üsna skeptiliselt sellesse maksu, kuid arutelud on alles käivitunud ja meie eksperdid külastavad neid riike, mis on ettepaneku suhtes olnud enam skeptiliselt ja selgitavad seal selle ettepanekuga kaasnevaid tehnilisi aspekte. ja ma ootan ka nõukogus toimuvaid tehnilisi arutelusid, mis algavad õige pea, nimelt viiendal detsembril. rääkides tihedamast Ähm, maksupoliitikate koordineerimisest, siis see äh, äh, raport, mille me täna heaks kiitsime äh, maksualase koordineerimise kohta, iga-aastase mm, kasvu analüüsi raames, annab meile väga olulise vahendi maksualase koordineerimise tõhustamiseks võimaldades meil äh, täielikul määral ära kasutada Euroopa semestri raamistikku ja teha ka liikmesriikidele ka ettepanekuid vajalike reformide kohta maksundusest. me oleme analüüsinud meie liikmesriikide maksusüsteemi ja oleme valmis tegema liikmesriikidele ka konkreetsed ettepanekud selles osas. seega mina suhtun Euroopa semestrisse kui suurepärasesse võimalusse, vahendisse äh, süvendada ja tihendada äh, maksupoliitika koordineerimist. rääkides nüüd äh, Euroopa tasandi mehhanismide aruandlusest, praegune mehhanism, mis meil kasutada on, ja eriti see osa, äh, mis puudutab Euroopa Liidu eelarvet ja kuulub Kontrollikoja auditeerimise alla, ka ESM näeb ette selle rahastamisvahendi äh, auditeerimise välisaudiitorite poolt, nüüd muidugi arutatakse, kes peaks neid auditeid läbi viima, kas need peaks olema äh, eraaudiitorfirmad väljaspoolt või riiklikud audiitorid. ja ma ootan selle arutelu tulemusi, kuid on praegu juba selge, et nii mina kui ka mu kolleegid komisjonis pooldavad täielikku läbipaistvust ja aruandlust nende vahendite osas uh,. suur tänu. järgmine küsimuste rühm. Philippe Lambert, who's going to take his two questions together, I think. Philippe Lambert, kaks küsimust koos. ka Kei võib seda teha. ja härra Šuntes. So, Thank you, Commissioner. suur tänu, volinik ma kuulasin huviga äh, infot teie uuest rollist ja Eurostati sõltumatusest ja ma väga loodan, te suudate saavutada need eesmärgid, millest te täna rääkisite meile. ma arvan, et on aeg äh, äh, usaldada rohkem Eurostati ja tema tegevust äh, aasta tagasi eh, Eurostatist rääkides eh, meie komisjonis öeldi, et ei ole nõuet eh, kõikide bilansiväliste vahendite deklareerimiseks Eurostatile riikide poolt. ja eriti huvitab mind see, kuidas EFSF-iga seotud kohustused, mis on üks suuremaid vahendeid, bilansiväliseid äh,, ähm, kajastub er, liikmesriikide bilansis. ilmselt teil on olnud aega ka selle peale mõelda. ja ma kasutan võimalust ka esitada minu teise küsimuse, see ei puudutanud küll teie teisi funktsioone, aga kuna te seda juba mainisite, siis ma arvan, et on õiglane ka äh, kommenteerida seda, mida te ütlesite, mina tahan, et te, et te pühendaks nii palju aega kui võimalik oma uuele rollile äh, ja eh, seetõttu peaksite võib-olla aega võtma selle FTT pealt. sest viimaste arutelude ajal öeldi muudkui ei ja ei ja ei, arvestades seda, et see nõuab ühehäälsust ja kolm liikmesriiki on öelnud kindlalt ei, Ühendkuningriik, Tšehhi Vabariik ja Rootsi, teeb mulle muret see, et te kulutate liiga palju aega sellele Äh, kuna see küsimus vajab üheaastast, kui te peaksite üha rohkem aega pühendama Eurostatile tulevikus, kas te saate seda üle kinnitada mulle? Philipp. jah, volinik. kõigepealt äh, tahaksin avaldada teile tunnustust äh, teie eelmise töö üle, see on silmapaistev ja nüüd Eurostatist ma olen tutvunud teie vastusega äh, äh, kirjalike vas küsimustele kvaliteediindikaatorite kohta, muidugi aga kui palju inimesi on vaesusohus, see on ainult osa sellest. meie arvates meil peaks olema paremad äh, mõõdikud tulude jaotamise kohta ma tahan öelda, et meid huvitavad ka superrikkad mitte ainult vaesed. ja äh, kuna teadlased on tõestanud, et äh, äh, tulu võrdse jaotamise puhul ühiskond toimib paremini. üks teema, mis ta meie kirjatud, kirjalike küsimustega hõlmanud, puudutab töötust. võib-olla te harite mind selles küsimuses, võib-olla ma ei ole tuttav sellega, kuidas Eurostat statistikat koostab, kuidas stati-, Eurostat kavatseb kajastada ka lisaks tööpuudusele ka vähest tööhõivet, sest väga paljud valivad osaajaga töö. milline on meie olukord võrreldes Ameerika Ühendriikidega? sest kuulujutt on see, et äh, tegelik tööpuudus on pigem kakskümmend protsenti kui kümme protsenti. härra Šuntes tänu. minu esimene küsimus on järgmine. loodan, et eh, teid saadab edu teie uute ülesannete täitmisel, härra volinik. mu küsimus on, eh, kui laiad on teie ülesanded seoses Eurostatiga? ma viitan sellele, mida Kreeka statistika on öelnud, eh, mida teised riigid on teinud, nad on tegelikult võltsinud juba aruandeid skp osas ja Eurostat äh, suhtus sallivalt sellistesse manipulatsioonidesse. ma loodan, et teie juhtimisel seda ei juhtu. Äh, kas teil langeb ka isiklik vastutus äh, selles osas, kuna te vastutate Eurostati tegevuse eest? ja nüüd teie ülesanded seoses maksundusega. Kreeka valitsus on sisse viinud kinnisvaramaksu ja on kohustunud äh, ka riiklikke äh, võrguettevõtteid seda maksu koguma, ähvardades, et kui inimesed seda maksu ei maksa, äh, jäetakse nad elektrienergiata või ilma. kas teie arvates see on kooskõlas Euroopa Liidu õigusaktidega, et näiteks elektrifirma kogub maksu? Äh, volinik annab endast parima, äh, sest ta, ta siiski valmistas ennast ette küsimusteks statistika kohta ja mitte niivõrd maksunduse kohta, aga ta annab endast parima. kuid maksustamisküsimustel ma võin rääkida ette, ilma ettevalmistuseta, ütleb härra volinik. esimene küsimus EFSF-i kohta ja selle kohta, kuidas see on kajastatud statistikas. EFSF-i rahastamine on seotud äh, riigivõlaga ja sellest antakse aru ka riigivõla all, seega kõik andmed, mis kajastavad riigivõlga, kajastavad ka EFSF-iga võetud kohustusi. seega see on igati läbipaistev. vastus teie teisele küsimusele, võib-olla minu vastus äh, valmistab teile pettumust, kuid ma jätkuvalt töötan äh, finantstehingu finantstehingute maksu teemaga ja väga loodan, et mul jätkub piisavalt aega kõikide minu ülesannete jaoks ja äh, statistika ei kannata seeläbi, et ma äh, tegutsen ka finantstehingu maksu küsimustega. Äh, nüüd vaesusohust. ma mõistan teie muret ja kinnitan teile, et ka vaesuse kohta äh, kogutakse andmeid ja meil on ka vastav mõõdikute süsteem välja töötatud. Äh, loomulikult neid võib alati täiustada ja parandada, kui selleks vajadus tekib. meil on loodud ka oma nõuandekomitee, kuhu kuuluvad nii statistika äh, koostajad kui ka kasutajad ja statistikud ise ja selle nõuandekomitee liikmed saavad kokku regulaarselt, analüüsivad uusi kasutajavajadusi ja küsimusi, mis on seotud statistika koostamisega, sest uued äh, eeskirjad äh, panevad ka teatud kohustused vastajatele ja ka neid küsimusi võidakse selles raamistikus arutada. selleks, et veelgi täiustada seda statistilise valdkonna tegevuse ala. töötusest alles hiljuti Eurostat kaasajastas oma mõõdikute süsteemi, millega mõõdetakse tööpuudust, võeti kasutusele kolm uut indikaatorit, sealhulgas ka äh, äh, vähese tööhõive kohta, nagu näiteks osaajaga töötajate, mis see koht, te saate vastava informatsiooni Äh, kuna Eurostati andmebaas on väga suur ja ma kutsun üles Europarlamendi liikmeid kasutama seda omas töös nii palju kui võimalik. Äh, seega küsimus äh, minu ülesannete kohta Eurostati töös. ma tahan rõhutada, et me vajame sõltumatut statistika institutsiooni, mis langetab oma otsused eh, professionaalselt, sõltumatult, eh, tagades oma otsuste kvaliteedi. mina oma portfellis eh, oman ka Olafit, millel on samasugune staatus, ta on sõltumatu institutsioon, sõltumatu organ, mul on ka sisekontrolli talitus minu vastutusalas ka see on sõltumatu struktuuriüksus. seega ma tean, kuidas äh, töötada sõltumatute organitega, see ei ole sugugi lihtne ülesanne. kuid ma usun, et äh, ühendades saadud kogemused selles valdkonnas minu teiste tööülesannetega, äh, saavad tulemused olema head küsimus nüüd selle uue maksu kohta, äh, mida peavad elektrifirmad koguma. ma pean ütlema, et Kreeka maksuamet on jätkuvalt suureks probleemiks meie jaoks ja meie äh, rakkerühm, mille me lõime eesmärgiga osutada tehnilist abi Kreekale tegeleb ka Maksuameti küsimustega, kuid loomulikult eh, Kreeka ametivõimud peavad ise sellise süsteemi kehtestama, mis tagab äh, maksu parima kogumise, kuid me peame arvestama ka sellega, kui suur on Kreeka eelarve puudujääk ja kui palju tuleb tõhustada maksutulude kogumist ja kui Kreeka poolt kasutusele võetud meetod võimaldab maksusid tulemuslikumalt koguda, siis me võime ainult äh, toetada sellist lähenemist. suur tänu, mul on ainult kaks sõnavõtusoojat nimekirjas, kui keegi soovib veel äh, liituda, siis palun. Mariann, palun, jah. Then Said Al-Qudri, then Marianne uh,. Well, Arlene McCarthy. tänan, volinik. ka mina tahan rääkida statistikast. ma tahan tegelikult teada, milliseid statistikaandmeid kogub Eurostat maksudest kõrvalehoidmise ja maksu vältimise kohta. on olemas küll Ühendkuningriigi andmeid, ülemaailmsed näitajad, kas see tähendab seda, et on vaja suuremaid jõupingutusi selle probleemi lahendamiseks, millega kaasneb suur äh, tulu vähenemine äh, Euroopas ja mingi salastatud lähenemine mõningate liikmesriikide poolt võib-olla muudab selliste statistika andmete kogumise raskemaks. milliseid konkreetseid samme te olete ette näinud äh, selle läbipaistvuse suurendamiseks? me oleme teadlikud selle probleemi ulatusest Euroliidus ja kas Eurostat teeb ka midagi selleks, et analüüsida finantsmõju, ka statistika mõju nendele liikmeriikidele Äh, kes võivad liituda selle finantstehingu maksuga. kaheksa pluss või euroalal. ja kuidas see statistiliselt mõjutab liikmesriike, City of Londonit ja teisi, kes jäävad väljaspoole seda finantstehingu maksu? Saar. jaa, tänku veel um.... Said, palun tänan, volinik, kolleegid. ma tahaksin jätkata sealt, kus Arliin lõpetas oma küsimuse, sest äh, see on oluline aspekt, sest tundub, et mõningates paljudes riikides maksude kogumine on halvasti korraldatud. kuid selleks on vaja koguda andmeid, need andmed on vaja analüüsida ma tahaksin küsida, kas seoses teie uute volitustega näete te võimalust seda protsessi paremini juhtida, et äh, teha mingeid võrdlusuuringuid ja võib-olla minna kaugemalegi, avaldada suuremat survet, sest see seondub ka teie maksundusalaste ülesannetega kui me räägime liikmesriikide vahelist andmevahetusest, kas te kavandate ka mingisuguseid algatusi, et maksudest kõrvalehoidmine muutuks raskemaks? härra Kudas on tulnud ja seetõttu ma võimaldan tal ka selles voorus küsimusi esitada. Mariann, palun. kiire. tänan, ma olen korduvalt äh, ajakirjandust lugenud viiteid statistikale, kus väidetakse, et äh, kui mingid andmekogumid kirjeldavad puudujääke, siis nad sageli äh, on alguses number üks. ja teinekord on mingid hälved Äh, tuleb olla valvet, et tegemist ei ole pettustega. ma ei tunne põhjalikult statistikat, kuid see alusloogika tundub kummaline olema. Äh, on ka teadlased avaldanud arvamust ja ajakirjanikud selle kohta, et seda esineb ikka ja jälle. see on kummaline. seega mu küsimus, et kas te olete kuulnud sellest? kas sellesse tuleks tõsiselt suhtuda? või on see nonsense? kas te saaksite hajutada äh, minu kahtlusi selles osas? härra Kutas. suur tänu, esinaine ma tean, et meie põhiteema on täna statistika, aga kuna volinik on täna siin, ma tahaksin kuulda ka tema arvamust eelarve harmoneerimise kohta liikmesriikides. ma arvan, et äh, praegu on mõningaid projekte, need on rohkem kahepoolsed nagu Prantsusmaa ja Saksamaa vahel ja projekte, mis on teatud äh, piiratud ulatusega, seega ühtne konsolideeritud ettevõtte maksubaas võib läbi minna, kuid osalemine selles süsteemis võib muutuda vabatahtlikuks nii et liikmesriikidele kui ka äriühingutega. selles kontekstis ma tahan küsida, milliseid meetmeid te kavandate, kui me jätkuvalt harmoneerime otsemaksustamist liikmesriikides ja minu arvates Euroopa Liit hädasti vajab sellist harmoneerimist. Uh, küsimused on seega läbi ja loomulikult äh, tundub, et me tahame rohkem maksudest teada kui statistikast. nii et tundub, et äh, maksuteemad pakuvad endiselt rohkem huvi kui statistika, aga ma loodan, et järgmiste aastate jooksul on need äh, teemad siis võrdses olukorras siin komisjonis mis äh, esiteks siis koostööst taksodi ning Eurostati vahel. Nad äh, töötavad koos välja ühe, ühe pika dokumendi, kus antakse hinnang statistikale konkreetsete maksude osas erinevates liikmesriikides analüüsitakse seda, mis statistikas, vabandust, maksusüsteemides toimi, toimub liikmesriikides. paraku aga statistika, ta statistilisi andmeid maksudest kõrvalehoidmise kohta hetkel ei ole. on küll maksude kogumise kohta. seda on võimalik kaudselt hinnata, sest et liikmesriigid peavad ju oma riigi raamatupidamises andma hinnangu ka varimajandusele. ja siis äh, sellest sõltuvalt saab anda nii-öelda kaudselt äh, hinnangu sellele, et milliseid makse ei suudeta koguda, aga, koguta. aga tegemist on igal juhul väga põneva teemaga, ma kindlasti arutan seda ekspertidega Eurostatis sest et nagu paljud teist ka ütlesid, siis maksudest kõrvalehoidmine praeguses olukorras kujutab endast väga tähtsat teemat, kui me suudame makse Euroopa Liidus paremini koguda, paremini kui praegu, siis meil ei oleks vaja makse tõsta. nii et ähm, see teema on kindlasti minu prioriteetide hulgas järgmiseks, järgmisteks aastateks maksuparadiisid, maksudest kõrvalehoidmine, mittemaksustamine ja nii edasi ja teen kindlasti koostööd teie komisjoniga selleks, et nendes konkreetsetes valdkondades ka edasiminek tagada. edasi finantstehingute maks, kui see sisse viiakse vaid mõnedes liikmesriikides äh, seda maksu me ei ole ju veel loonud ja seega meil statistilisi andmeid selle kohta ka ei ole. nii et äh, see töötati küll välja äh, mõju hindamise jooksul aga ma ei oska teile mingisuguseid andmeid pakkuda, neid on ka võimatu üldse pakkuda, sest et statistilisi andmeid pole, kuna maksu pole eh, ennastki veel olemas. edasi teiste teemade juurde, maksudest kõrvalehoidmine ja Äh, muud teemad, te ju teate, et meil on äh, Eurofisk süsteem, mis võimaldab jagada infot selle teemadel ja maksupettus teatavasti on tõsiseks probleemiks. detsembris tulen välja äh, tuleviku käibemaksustrateegiaga, kus rõhutatakse eriti just nimelt maksupettuste vastaseid meetmeid. nüüd kaalume ka võimalusi, kuidas seda kõike parandada, Eurofisk alles loodi ja seega peame me äh, selle, seda veel edasi arendama, seda arengut ka kiirendama selleks, et võimalikult palju kasu lõigata, aga ootan huviga arenguid selles valdkonnas, Eurofisk võimaldab meil infovahetust kiirendada liikmesriikide vahel ja seda, ta kiirendab üsna jõudsalt. maksupettuste ning käibemaksualaste pettuste osas on infovahetuse kiirus siin põhimõttelise tähtsusega, nii et kui nüüd Eurofisk saavutab oma äh, täieliku potentsiaali siis me loodame, et selles valdkonnas olukord ka oluliselt paraneb. ja kui ma nüüd küsimusest õigesti aru sain, siis rääkisite te statistiliste andmete seeriatest. statistikas on see tavaks, et need statistiliste andmete seeriad vaadatakse teinekord ümber ja seda siis juhul, kui toimub midagi uut statistika valdkonnas. selleks, et andmed oleksid võrreldavad, peab need andmed ka läbi vaatama meil on ju näiteks kevadine ja sügisene statistiliste andmete tutvustamine, sügisel on need andmed täpsemad, sest et oli võimalus koguda rohkem infot selle kohta, mis konkreetses valdkonnas toimub. andmete läbivaatamine sügise ja kevade vahepeal on ka üks kvalit-, kvaliteedi küsimus ja peame tegema endast parima, peame andma endast parima selleks, et need muutused sügisestes andmetes siis oleks võimalikult väikesed, aga mõningad muutused on täiesti vältimatud tulenevalt statistiliste andmete kogumise spetsiifikast. ja viimane küsimus puudutas maksualast ühtlustamist ja äh, konsolideeritud ühist ettevõtte tulumaksubaasi. Äh, ka kaudsed maksud, käibemaks, aktsiisimaksud ja nii edasi, ma arvan, et selles osas on võimalik ühtlustada pigem äh, standardeid kindlasti käsitletakse seda ka tulevases komisjoni teatises käibemaksu kohta. kui on võimalik käibemaksusüsteemi norme ühtlustada, siis see vähendaks ka ettevõtete halduskoormust ja võimaldaks paremini võidelda käibemaksupettuste vastu. nüüd aga otseste maksude juurde ettevõtlustulemaksu ühtne maksubaas on midagi sellist, et kui me selle osas kokku leppida suudame, siis tooks see kaasa endaga üsna olulised tagajärjed, liikmesriigid arutavad nüüd maksubaasi laiemalt, sest et kõigepealt tuleb kokku leppida maksubaasi osas selleks, et siis edasi äh, rääkida juba konsolideerimisest ja öö, valemipõhisest jaotusest. see on vabatahtlik ja miks nii, sellepärast et liikmesriigid on olukord väga erinev ja põhimõtteliselt on tehtud see ettepanek justkui kahekümne kaheksanda süsteemina arvestada tuleb ka sellega, et ettevõtteid on äh, igas suuruses on ka ettevõtteid, kes tegutsevad vaid väga piiratud valdkonnas ja seega ei ole neil vaja üldse kuidagi äh, liikmesriigi piiridest välja minna ja neile see siseriiklik süsteem täiesti sobib. see on ka täiesti õi-, õige Te rääkisite koordineerimisest, Saksa ja Prantsusmaa vahelisest koordinatsioonist. minu arvates ei ole selles midagi halba, et mõned liikmesriigid tahavad minna kaugemale, tuginedes äh, üldse konsolideeritud maksubaasi ettepanekule. nii et võib-olla siis äh, seatakse üks määr kindlaks, aga mõned liikmesriigid tahavad ühtlustamisega minna kaugemalegi Prantsusmaa ja Saksamaa on ju ka Eurotsooni liikmed, suurimad Eurotsooni liikmed, siis minu arvates ei ole selles midagi halba. see konsolideeritud maksubaas võiks olla just nimelt väga heaks aluseks sellisele käitumisele. suur tänu, seega on küsimused nüüd kõik ära küsitud see Statistikaameti raport on nüüd läinud äh, kaduma kuskil sekretariaadis, äh, ilmselt jõuab see teieni üsna peagi. Äh, üritame siis erandeid võimalikult vähendada muuhulgas, ehk siis näeb, mis sellest saab. nagu te teate, siis käsitleme ka statistikute sõltumatust ja tahtsime, et see oleks sees ka kuuosalises paketis ja küllap komisjoni liikmed kõik seda ka toetavad. ja küllap selgitate kõiki neid teemasid lähemalt juba ka oma teatises, mida me huviga ootame, nii et öö, ähm, ootame suure huviga tööd statistikaalaselt teiega, võib-olla halvaks uudiseks on see, et siis peate koostööd tegema minuga, aga igal juhul suur aitäh tulemast ja suur aitäh vastamast ka maksualastele küsimustele. suur tänu! ma töötasin seitse aastat Statistikaametis ja ma tean väga hästi, kui oluline on Statistikaametite sõltumatus, nii et teen kõik selleks, et Eurostat oleks võimalikult sõltumatu ja see ei puutu mitte ainult Eurostati, vaid ka riiklikesse äh, statistikaametitesse. sest et äh, meil on vaja ikkagi äh, ametlikku statistikat, mis oleks võimalikult hea kvaliteediga Euroopa Liidus. suur aitäh kõigile, koosolek on lõppenud!